ning välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus usuvähemuste esindajate süstemaatilise massilise tapmise kohta ISISe poolt. proua Mogherinit ei ole veel kohal. seetõttu ah,. sealt ta tuleb. tere hommikust, proua Mogherini. tere õhtust, Mogherini, proua Mogherini. kui te soovite, võite kohe alustada. But... aitäh, ma vabandan. aga ma tegelesin sellesama teemaga, mida just arutati. aga esmalt tahaksin ütelda, et see arutelu puudutab väga olulist küsimust ja on äh, suuresti seotud äh, nende aruteludega, mis eile õhtul aset leidsid. olukord Lähis-Idas ning äh, sekti, sektid. sajandeid on elanud Lähis-Idas koos erinevad usud ja nii rohkem kui kuskil mujal maailmas aga sektidevahelised äh, konfliktid on muidugi alati eksisteerinud, aga Lähis-Idas ei ole selline usuline mitmekesisus kunagi nii kehvas olukorras olnud kui praegu. õhutatud on äh, lõhesid ning võideldud on äh, piirkonnas võimu pärast ja seda me näeme ka nüüd. nüüd me näeme sellise käitumise tagajärgi ei, siis kasutab ära äh, seda oma propagandas. seda kasutatakse värbamisel ning äh, seda kasutatakse ettekäändena äh, naftarikaste piirkondade haaramisel enda valdusesse. enne kui detailidesse läheksin äh, ja räägiksin, kuidas toime tulla nende massimõrvadega, aga tahaksin äh, meelde tuletada ühte küsimust. tegemist ei ole mitte ainult ohuga vähemustele. Daesh saime teada mõni päev tagasi, on tapnud sadu inimesi ja pantvangi võtnud ka sadu Süüria ühes linnas, kõik nad olid sunnimuslemid. suur osa ohvritest praeguses konfliktis on moslemid. Süürias, Iraagis on see nii, ka Nigeerias või Pakistanis. kuid samuti Euroopas on meil terroristide rünnakute tagajärjel hukka saanud moslemeid. kõik inimesed kõikidest uskudest on samal ajal oh ohvrid ning äh, samal ajal ühendavad oma jõud võitluses terrorismi vastu. me peame selge sõnumi väljastama, me kõik oleme, võitleme ühtselt selle vastu. ei saa eirata seda, et usulistesse vähemustesse kuulumine ka kristlaste olukord Daeshi valduses olevates piirkondades on äh, väga kehv. Shabbat, trussid, asüürlased. Äh, me ei saa mitte kedagi unustada neist vähemustest. ja me ei saa piirduda ainult hukkamõistuga. Te võite ette kujutada, kui frustreeritud ma olen, kui me äh, Äh, tuleme välja avaldusega, kus mõistame hukka taolise tegevuse. me peame seda tegema muidugi ja neil kogukondadel on seda vaja, kuid teisalt jällegi me teame väga hästi, et äh, hukkamõistust ei piisa. meil on vaja konkreetset toetust äh, pakkuda neile inimestele. niisiis, mida me oleme teinud vähemuste kaitsel Lähis-Idas? esmalt rahaline toetus me pakume väga konkreetset rahalist toetust, Euroopa Liit ja liikmesriigid on suurimad doonorid Süürias üle viie miljardi euroga. me pakume toetust ka Iraagi kristlastele ja siidile ja ka kurdidele me oleme teiseks suurimaks toetajaks Iraagis me oleme toetanud neid piirkondi, mis on taas vabastatud Daeshi käest. ja meie sooviks on toetada pluralistliku ühiskonna ellujäämist neis piirkondades. tegemist on piirkondadega, kus inimesed on elanud sadu aastaid. Euroopa demokraatia ja inimõiguste instrumendiga me saame edendada usu ja südametunnistusvabadust ja seda me kasutame käsikäes äh, Süürias ja Iraagis äh, rakendatava õigusega, mis võimaldab äh, inimestel vabalt kuuluda usu vähemustesse. aga olukord endiselt on keeruline sõjajärgses Lähis-Idas. me peame silmas pidama, et meie pikaajaliseks eesmärgiks on rahumeelne püsiv demokraatia, me peame hakkama äh, rahumeelsesse tulevikku juba täna investeerima, kui me tahame, et homne päev oleks parem. tahaksin siin olla täielikult aus. investeeritud vahendid, olgugi et neid on palju, ei ole piisavad siiski. humanitaar äh, vastus, äh, humanitaarreageering kaks tuhat viisteist ei leidnud piisavat rahastamist. see peab muutuma kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. me oleme selle kallal ka töötanud, Euroopa Liit äh, endiselt panustab humanitaarabisse ja tahaksin ütelda, et siinkohal äh, loodan väga parlamendi toetusele, et me saaksime oma tegevust veelgi äh, parandada. tahame doonorite konverentsil äh, tugevat toetust, seda juhul, et ÜRO, Kuveit, Norra ja teised. kuid lisaks finantstoetusele on meil ka teisi tegevusvaldkondi. teiseks, me tahame tagada, et õiglus seatakse jalule. vastutus, see on oluline äh, rahunike äh, lepitamise teel. seega oleme ka loonud rahvusvahelise uurimiskomisjoni Süürias, mis kogub andmeid rikkumiste kohta tulevaseks äh, õigusemõistmiseks. samuti pakume poliitilist rahalist toetust kodanikuühiskonnale eh, selleks, et edendada vastutust. me samuti oleme pöördunud ÜRO Julgeolekunõukogu poole eh, selleks, et luua rahvusvaheline kriminaalkohus ka Süüria puhul. Iraagi puhul me oleme teadlikud sellest, et vähemused, ja e siidid Äh, nõuavad, et Daeshi poolt äh, korda saadud kuriteod nende vastu äh, nimetatakse genotsiidiks. lisaks sellele tuleb arvestada kõikide teiste kohal olevate jõudude ning rahvusvaheliste organisatsioonidega seeläbi, sellepärast, et me usume, et Euroopa Liit peab tegutsema, kuid ei saa tegutseda üksinda selles piirkonnas. kriisi algusest peale oleme me islami part-, eh, moslemi partneritega üritanud lahendust välja töötada ja oleme üritanud teha seda mittesõjaväeliste vahenditega. samuti tahaksin toonitada, et oleme alati hukka mõistnud Daeshi kuriteod ja meie parimateks liitlasteks siin on olnud äh, moslemid, äh, usulised liidrid, kelle hukkamõist on samuti väga tugev olnud. see viinud ÜRO äh, resolutsioonini usude sallimatuse vastu usuküsimustes. samuti teame, et äh, Julgeolekunõukogu töötab välja äh, käitumisjuhist selle piirkonna jaoks äh, ning käsitleb täpselt seda, kuidas toime tulla selliste massitapmistega ning hea meelega me näeme, et meie ettepanekud siin valdkonnas on saamas üha rohkem toetust ÜRO-s. neljandaks, võib-olla kõige olulisem me pingutame selle nimel, et leida poliitiline lahendus Süüria sõjale ning äh, koondame oma jõudusid Daeshi vastu ning äh, samuti tahaksin ütelda, et me toetame Iraagi võimude äh, jõupingutusi lepituse ning teel. me lõpuks oleme me jõudmas Süüriast nii kaugele, kus loodetavasti osapooled saavad kokku tulla ning töötada välja lahenduse pärast viit aastat tapatalguid ei ole lihtne lepitust ning rahu saavutada, aga see on võimalik. ja veelgi enam, see on lausa vajalik, mingit muud viisi ei ole säilitada selline suur mitmekesisus Lähis-Idas. tuleb üles ehitada tugev, kaasav ühiskond ja demokraatia, kus kõikidel on oma sõna sekka öelda, kus kõikide õigused on kaitstud, kus koos elamine on võimalik, turvaline kõigi jaoks hoolimata raskustest, millega vähemused on kokku puutunud Lähis-Idas, pole nad äh, oma usku kaotanud, Alepos katoliku vähemus äh, on avanud äh, Püha Franciscuse kiriku. tegemist on suure andestussümboliga ja sümboliga, mis näitab, et usutakse tulevikku hiljutises intervjuus Aleppo katoliku piiskop äh, mainis islami vanasõna Allah valvab isegi musta sipelküla, kes äh, ronib üle musta äh, kivi pimedas, see tähendab seda, et keegi ei ole mitte kunagi mitte kuskil üksinda. Need inimesed ei ole oma usku kaotanud. mina küll ei ole usklik, aga ma usun õigustesse, nendest kinnipidamistesse, ma usun väärtustesse, äh, erinevate kogukondade rikkusesse, sellesse, et nad jagavad oma identiteeti, jagavad tulevikku ja minevikku, äh, usun nende äh, loodustesse ja usku. ja see on avatud ühiskondade tugev külg, võime koos elada. ja selles seisneb ka Euroopa Liidu tugevus ning ka Lähis-Ida tugevus me ei saa neil, eh, neil lasta meis pettuda ning ainus viis edasi liikuda on üritada leida poliitilist lahendust praegusele kriisile. me arutasime seda küsimust siinsamas eile. me peame töötama konfliktide lahendamise poole selles regioonis ning eh, lepitamise, leppimise poole. meie sõbrad ei ole lootust eh, kaotanud, kui me neist hoolime, siis me peame rahu nimel tööd jätkama ja ärgem ka meie kaotagem lootust, aitäh. suur tänu, proua Mogherini. järgmisena saadikute sõnavõtud, tuletan meelde, et meil on aega vähe. ning äh, juba eelmine äh, koosoleku juhataja proua Kalbelts otsustas, et sinist kaarti ei lubata, mina jätkan seda kõigepealt äh, härra Aadukson. suur tänu. suur tänu ka proua Mogherinile olulise avalduse eest. kristlased Iraagis ja Süürias on igapäevaselt äh, inimröövi, äh, vägistamise ja tapmise ohvrid ning peavad oma kodumaalt põgenema. kristlaste arv seal on dramaatiliselt langenud kristlus, kristlased ning äh, kristlikud ehitised kaovad. olgem ausad, on hädavajalik peatada islamiriik. juba mõnda aega on äh, teatatud, et äh, seal leiab aset, leiavad aset inimsusevastased kuriteod. kahjuks on tõsiasi veel hullem. ISIS vastutab kõige jälestusväärsema põlastusväärsema kuriteo eest rahvusvahelises õiguses. suur hulk maailma juhtivaid juriste kinnitavad, et jätkuv tagakiusamine vastab otseselt genotsiidi väga kitsale definitsioonile. detsembris ütles meie parlamendi president härra Schulz, et kristlastele tagakiusamisega ei ole piisavalt tegeletud pro-, proua Mogherini, härra president, kaassaadikud, me peame seda muutma. seda ohvrite nimel, leppimise ja hüvitamise nimel on meil ajalooline kohustus tuua vastutuse ette need kurjategijad. kõnele katkestatakse. järgmisena poolteist minutit kolleeg Weidenholzer. siin kojas oleme me juba rääkinud ISISest, kelle surmakultuuri jaoks ei ole midagi püha. ISIS öö, on radikaalne, tapab öö, sunniite, šiite ja siite, kristlasi ja teisi. kiusatakse taga naisi ja kristlasi. täna saime teada, et Äh, et hävitati Mosuli lähedal tuhat nelisada aastat vana klooster. me peame selle võitlusega edasi minema. ei tohi järele anda. me peame välja selgitama selle konflikti äh, algpõhjused ning peame, kui vähegi võimalik, tagama demokraatia ja inimõiguste kaitse. me peame juba praegu äh, alustama leppimise otsimisega ning äh, mõtlema selle peale, kuidas edasised arengud peaksid toimuma. me peame toetama ka neid, kes on endiselt terroristide käes pantvangis. Äh, sajad äh, jesiiti naised näiteks. jesiidi naised on justkui nagu kaup, neid müüakse turul Assüüria, Süüria kristlased, kristlaste eest nõutakse miljoneid dollareid lunaraha, kõnelejad katkestatakse. järgmisena poolteist minutit, härra Tännok. härra president, ma olen väga pettunud, et meie parlament otsustas kasutada fraasi süstemaatiline massimõrv, kuigi tegemist on genotsiidiga. eelmisel nädalal äh, külastasin Iraaki, kohtusin Iraagi kristlastest põgenikega. Nemad, jasiidid ja teised äh, põgenikud ütlevad otseselt, et nad, äh, et ISIS süstemaatiliselt puhastab seda piirkonda kõikidest mittesunniitidest Äh, piirkonnas, mida kontrollib ISIS, äh, tapetakse kõik mehed ning naised võetakse seksiorjadeks. eile rõhutas ÜRO põgenike äh, kõrge esindaja sedasama ning ütles ja ma tsiteerin, mingid teatud aspektides on tegemist inimsusevastaste kuritegudega, sõjakuritegudega ning mõnel puhul ka genotsiidiga. me peame nüüd lõpetama, hakkama nimetama asju õigete nimedega ning peame äh, tooma äh, ISISe juhid äh, kollektiivselt tribunali ette. president katkestab härra Tännoki. kolleeg Tännok, teil ei ole midagi häda, aga iga kord, kui te räägite, paluvad tõlgid, et te räägiksite aeglasemalt ma üritan teile märku anda, mitte teid katkestada, te ei pane mind üldse tähele, te räägite veel kõvemini, kiiremini. ei ole võimalik ette lugeda neljaminutilist kõnet kahe minutiga. kui me korda ei hoia, siis tõlgid lõpetavad töö. kui te aeglasemalt ei räägi, siis võtan teilt mikrofoni ära vabandust, teil ei ole selleks õigust ning ma pöördun selles küsimuses äh, äh, härra Schultzi poole, juba teist korda katkestate te minu kõne väga olulisel teemal. kolleegid saavad minu inglise keelest väga hästi aru. härra president, ma katkestan teid veel sagedamini kui vaja, ei ole tõsi, et, et te saate rääkida nii kiiresti, kui tahate. reeglid ütlevad selgelt, et kui tõlgid lõpetavad töö, siis peab katkestama terve istungitöö, seetõttu ei saa te rääkida nii kiiresti, kui soovite. järgmisena saab sõna kolleeg Nart. Cuánto tiempo, señor? Wenn Sie, wenn Sie in ordentlich, if you speak in a normal kui te räägite normaalse kiirusega, sellisel juhul ma teile uuesti sõna ei anna järgmisena saab sõna härra Nart. Cuánto tiempo? Cuánto tiempo? Ah, gracias. Es imposible entender el Medio Oriente. aitäh. on võimatu mõista Lähis-Ida ilma, et vaadata erinevaid sealseid kogukondi. ja kui on võimatu mõista Lähis-Ida, kui ei mõisteta, kuidas on teatud piirkondades kadunud juudi kogukonnad, kui vaadata Äh, äh, kristlasi nagu äh, kaldealasi, Süüria katoliiklasi, minoniite. ilma nendeta on võimatu mõista Lähis-Ida. asi ei ole ainult selles, mis on toimunud islamiriigiga. Iraagi kristlased hakkasid massiliselt lahkuma pärast Põhja-Ameerika invasiooni. Iisraelis ja okupeeritud Palestiinas on järjest vähem kristlasi Petlemmas oli varem kristlaste enamus, nüüd on seal väike kristlaste vähemus. kristlased lahkuvad, sest elu on muutunud nende jaoks seal võimatuks. erinevad kogukonnad peavad seal ennast kaitsma müüride taga. truusid kaitsevad nii ennast, jasiidid kaitsevad nii ennast, šiidid, sunniidid kaitsevad ennast öö, menonid ja, ja nii edasi, kõik müürivad ennast sisse. see on tragöödia, sest Euroopa jaoks on ka vajalik, et need kogukonnad edasi kestaks, me peame näitama üles solidaarsust, vähemalt tervislikku egoismi, sest Lähis-Idas on väga võimas kristlik äh, kogukond juba ajalooliselt. Nad on meie jaoks väga hea suhtlussild võib ka näha, et äh, Bosnia äh, moslemi kogukond hävineb, sest me ei kaitsenud neid, nüüd kaovad kristlased Lähis-Idas. me peaksime ilusad sõnad lõpetama, hakkama neid aktiivselt kaitsma. metafüüsiline hukkamõist ei aita. Neil ei ole peaaegu üldse mingisugust lootust enam. suur tänu, kolleeg Nart. protseduuriline märkus, palun kui te kuulaksite tõlke siis tõlget siis. ma juba andsin teile sõna, kui te kuulaksite tõlget, siis te oleksite kuulnud. palun, teil on sõna. suur aitäh, teist korda juba te olete ebaviisakas minu kolleegi suhtes ja katkestate tema kõne. ma nõuan, et te vabaksite, vabandaksite tema ees ning äh, pöördun äh, presidendi äh, poole. sellist poliitikat ei tohiks jätkata mu kolleegi aadressil. Teil ei ole vaja presiidiumit teavitada, ma teen seda ise selles küsimuses on juba pikk taust ning ma alati üritan sellise koputamisega härra Tänokile märku anda, et aeglasemaks räägib, sest mul põlevad tuled tõlkide poolt, et härra Tänok räägib liiga kiiresti. härra Tänok sellele ei reageeri, seetõttu ma katkestan teda ja seetõttu ma võtsin ka talt lõpuks mikrofoni. Ma räägin sellest ise presiidiumile järgmisena saab sõna kolleeg Lea Erik. täna õhtul selle küsimuse üle ma enam ei räägi, sellest, selle, seda küsimust arutame presiidiumis, järgmisena kolleeg Lea Erik. Daesh äh, heidab kõrvale kõik inimväärtused, äh, kogu meie mõtlemise ning äh, peidetakse kõik see religioosse sirmi taha tapetakse kõik, kes tunduvad nende jaoks mitte kokku käivad nende veendumustega, tegemist on muusikute, kurdide, kreeklaste, teiste vähemustega. ärgem unustagem, et peamised äh, fašistidest äh, tapjate ohvrid on moslemid, me peame nende vastu võitlema, see aga ei tohiks äh, viia selleni, et me ei üritaks välja selgitada, mis on sellised terrorismini viinud. tugevama õigus, nafta ja raha lõhn ja sõjad. institutsioonid peavad äh, otsusekindlalt kaitsma usulisi vähe-, muudsi võitlema Daeshi nihilismi vastu ning aitama rahvastel raskustest ja hädast välja tulla ning me peame pakkuma uut äh, partnerlusraamistikku Euro-Vahemere piirkonnas ühiskoostööks, aitäh! suur tänu, kolleeg Le Jarik, järgmisena äh, kolleeg Valero. suur aitäh! rünnakud usuvähemuste vastu üle kogu maailma on kasvanud viimaste aastate jooksul. kristlased ja teised vähemused on kannatanud ja Daesh ründab kõiki, kes ei usu eh, samadesse asjadesse nagu nemad. on tapetud tuhandeid kristlasi ja sunnitud paljusid oma kodust eh, lahkuma. on hävitatud hulgaliselt kristlikke eh, väärtusi, ja kultuuripärandit paljudes riikides. toimub etniline puhastus Daeshi poolt, ajalugu kordab ennast. tuhandeid inimesi on tapetud, Süüria kristlaste populatsioon on vähenenud kümnendikuni. religioon, mis on eksisteerinud tuhandeid aastaid, on ohus selles piirkonnas ja me peame hukka mõistma selle genotsiidi inimsuse vastu. varasemate ususõdade käigus on meie religiooni hävitatud ja Euroopa Liit peaks tegema veelgi rohkem, et sõdivaid pooli sündida lõpetama sellist tegevust. me oleme ajakirjanduses näinud kohutavaid pilte tervis on lõpetada rünnakud etniliste vähemuste vastu. kõikidel peab olema õigus elada oma ajaloolisel kodumaal ja seda normaalsetes tingimustes. aitäh. nüüd äh, Parker. suur aitäh, ma tahaksin tõstatada traagilise küsimuse kristlaste tagakiusamise kohta pagulaslaagrites. pärast hirmutegude eest põgenemist on paljud kristlased langenud ÜRO registreeritud laagrites kiusamise, tagakiusamise ohvriks Lähis-Idas ja veelgi šokeerivam on, et samasugune käitumine on aset leidnud Saksamaal. inimesed, kes on põgenenud äh, tagakiusamisest oma riikides, on nüüd silmitsi radikaalsete islamistidega siin Euroopa riikides äh, tagajõusamine nendest riikidest tähendab, et paljud kristlased on sunnitud lahkuma. oluline on, et selliste küsimustega tegeldaks, äh, aga ainult äh, väga vähest osa nendest juhtumitest menetletakse ÜRO-s. ja inimesed, kes on kõige haavatavamas olukorras ja kus nad peaksid olema jõudnud äh, turvalisse paika, ei tohiks olla olukorda, kus nad kannatavad edasi sellisel moel, aitäh. suur tänu, poolteist minutit, kolleeg Maier, palun. aitäh, härra president. ma ei tea, mitmendat korda juba siin räägime siin sellest ISISest. terroristid on naerus kõveras nende arutelude üle me räägime siin, lihtsalt teeme ilusaid sõnu, aga koha peal inimesi ei aita. Taelar Sooris tapeti kolmsada inimest. aga sellest äh, päevakorras meil ei räägita, süstemaatiline orjastamine ja vägistamine on sama, samuti tavaline. ning meie räägime siin öö, äh, muuusulistest, kes on samuti kaitsetud terroristide ees Moosuli juures, kus äh, valitses äh, tuhat kuussada aastat kristlik traditsioon, on alates kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast kristluse vaba. kristlasi kiusatakse taga. me ei tohiks endale illusioone luua. ISIS ei jäta ka Euroopat rahule. ta ei ole seda ka teinud, nagu me eelmisel aastal nägime ning tema eesmärk on ka läänemaailm kristluse vabaks teha. selle vastu, kolleegid, peame me öö, öö, kogu jõudu pingutades vastu astuma, sõnadest ei piisa. suur tänu, kolleeg Maier, nüüd üheks minutiks kolleeg Tots. Uh, suur tänu, president. on väga tervitatav, et see arutelu täna toimub ja on õige, et meie siin parlamendis, kes me võime nautida rahumeelset esindusdemokraatiat oma liikmesriikides, astuksime ühtselt vastu usuvähemuste massimõrvale Daeshi poolt. me sageli näeme massitapmist, eh, peade maharaiumise, vägistamiste kohta pilte, mille on eh, toime pannud fanaatilised džihadistid aga parlament peaks tegema veelgi enamat ja eh, ütlema selgelt välja, millega on tegemist. tegemist on genotsiidi ja sõjakuritegudega kristlaste ja teiste usuvähemuste vastu. täna õhtupoolikul oli mul hea meel osaleda avatud õhtupäevadel, eh, kus räägiti eh, kõige tagakiusatumatest usuvähemustest. kristlaste vastane tagakiusamine kasvab aasta-aastalt. leiti, et enne Süüria sõda nelisada tuhat eh, kristlast oli Alepas, praegu on kuus tuhat. kõnelejad katkestatakse. Eh, suur tänu, kolleeg Toots, poolteist eh, minutit, kolleeg Alju Mari. suur aitäh, ÜRO üheksanda detsembri konventsioonis neljakümne kaheksandast aastast kvalifitseerib sinna genotsiidiks kõik äh, teod, äh, mille eesmärgiks on osaliselt või täielikult hävitada üks äh, rahvuslik, etiline, rassiline või religioosne grupp need kuriteod, mis kristlaste vastu ja mitte ainult kristlaste vastu, rünnakuid, muuhulgas ka kristlaste vastu korda pandud, tegemist on genotsiidiga ja on hädavajalik, et meie parlament nõuaks ÜRO-lt, et seda nii ka tunnustataks. miks? tegemist ei ole lihtsalt mingi sõnaga, genotsiidil oma juriidiline tähendus ja tegemist on sõnaga, millel on ka diplomaatiasse oluline tähtsus ja seal on ka psühholoogiliselt oma mõju. seega on oluline, et me sellise algatuse teeksime. muidugi praegu ei saa me võidelda Daeshi vastu ainult mitte läbi õigussüsteemi, meil on vaja relvi ja diplomaatiat, kuid me peame samuti kasutama äh, õigussüsteemi tegemist oleks selge märguandega kristlastele ja kõikidele vähemustele, vähemustele, kuid tegelikult eelkõige just kristlastele ja see näitaks neile, et nad ei ole üksi. me, meie juured Euroopas on kristlikud ja seega me võlgneme neile selle, aitäh. suur tänu, kolleeg Aljo-Mari, nüüd poolteist minutit, kolleeg Haan. Mr President, uh, härra president, tahaksin tänada kõrget esindajat tema avalduse eest sellel teemal. inimesi Iraagis ja Süürias igapäevaselt piinatakse ja vägistatakse nõndanimetatud islamiriigi poolt. Koraani järgi see, kes on inimene tapnud, on justkui inimene, kes on tapnud kogu inimkonna. ISIS hävitab äh, pühakodasid, äh, mošeesid, kirikuid ja kultuuripärandi paiku, aga pühapaiku mitte ainult ei peaks austama, vaid ka kaitsma. ISIS ähm, hävitab etnilisi ja usuvähemusi, kes on eksisteerinud sajandeid, sest äh, nad ei lähe kaasa nende väärarusaamadega see islam, mida mina ja miljonid üle maailma järgivad, äh, lükkavad tagasi need meetodid, aga sellest ei piisa, me peame tegutsema ja Euroopas ja Lähis-Idas äh, on kõik äh, tugevad, kui me ühiselt selle propaganda vastu võitleme ja püüdseme mitmekesisust kõikidel on õigus põhiõigustele, inimõigustele, olenemata oma rahvusest või uskumusest ja me peame olema solidaarsed äh, rõhututega. suur tänu, kolleeg Kaan. üks minut, kolleeg Lekutko. suur tänu, süsteem maatiline äh, massivõrva kontseptsioon sobib ajakirjandusse. siin on õige sõna ka genotsiid. õiguslikult ei tunta süstemaatilist massimõrva, aga genotsiid on selgelt defineeritud õiguslik kontseptsioon, nii et palun kasutage seda kontseptsiooni, kõrge esindaja. Äh, Küsit-, kasutage seda sagedamini ja kasutage seda kogu aeg selles kontekstis, kes on ohvrid, jah, usuvähemused, moslemid aga eeskätt kristlased. ja miks mitte ka seda korrata ikka ja jälle, kõrge esindaja. tuhandeid kristlasi mõrvatakse igal aastal, on toimunud varem mitmeid genotsiide ja hämmastav on see, et iga kord, kui need toimi pandi, siis neid genotsiidiks ei nimetatud, sest kardeti äh, Äh, poliitilist reaalsust, alles hiljem nimetati neid õige nimega, genotsiid ja äh, see on häbiväärne ja me peame ka praegu ausalt välja ütlema, et toimub kristlaste genotsiid. suur tänu, kolleeg Legutko, poolteist minutit, kolleeg Paten. asjasid genotsiid äh, usuvähemuste vastu tekitab kaks küsimust, miks ja mida me saame teha. põhjus on ideoloogiline, mõned ütlevad, et ISIS öö, äh, on moondatud islam ja sõna-sõnalt püütakse tõlgendada Koraani. Koraan kutsub üles äh, sõjale uskmatute vastu, äh, Koraan kiidab heaks peade maha raiumist, orjastamist ja isegi mitte moslemi naiste süstemaatilist vägistamist põhjendatakse Koraaniga. ISIS kujutab endast äh, sellise kultuse elluäratamist, mis viib meid tagasi mit-, mitmeid sajandeid. enamik moslemeid ei järgi sellist sõnasõnalist äh, Korani tõlgendamist. Äh, see on, koalitsioon nõuab riikidevahelist kokkulepet, ISIS Äh, rahastamise ja tarneahelad äh, tuleb katkestada. Äh, te ütlesite, et mul on poolteist minutit. kõnelejad katkestatakse, kõneleja ütleb, tal on poolteist minutit. jah, aitäh. tsiviliseeritud maailm peab mõistma, et sõnasõnalisel islamil ei ole kohta demokraatlikus ühiskonnas. me peaksime integreerima need moslemid, kes juba siin on ja lõpetama massilise migratsiooni ja me peaksime kasutama värbamisvõimalust ja äh, kasutama ära seda rahvastikurühma. aitäh, kolleeg Patten, poolteist minutit, kolleeg Žüpp. suur aitäh. ma olen korduvalt äh, sõna võtnud kristlaste tagakiusamise teemal. Open Doors andmetel äh, üle miljoni kristlase kiusatakse taga kogu maailmas. ja üle saja tuhande sureb igal aastal ja kõige tagakiusatumaks usurühmaks ongi kristlased. loomulikult kiusatakse taga ka teisi vähemusi, aga olukord on muutunud kohutavaks. Dashi poolt toime pandav on kohutav Äh, ja tegemist ei ole tagakiusamisega, vaid lausa genotsiidiga, rünnatakse kristlasi, hävitatakse nende vara ja äh, kultuuripärandi paiku hävitatakse ning neid sunnitakse äh, üle võtma islamit, nendega kaubeldakse, nende kehaosasid isegi kasutatakse kaubitsemiseks ja me oleme kuulnud sellekohast infot kirikuorganisatsioonidelt, vabaühendustelt. nii et nimetagem seda õige nimega genotsiid. aga muidugi kannatavad ka teised usuvähemused, moslemivähemused, jesiidid ja teised. tarvis on teha rohkemat, kui me seni oleme teinud, see on meie kohustus, see on kogu tsiviliseeritud maailma kohustus suur aitäh, kolleeg Kšõp, poolteist minutit, kolleeg Panseri. suur aitäh, mitmed raportid näitavad, et vägivallaaktid Süürias, Iraagis, mis pannakse koorda vähemuste vastu, kristlaste, turkmeenide ja teiste vastu, on tõsiselt, nende juhtumite arv on tõsiselt suurenenud ning rünnatakse vähemustesse kuuluvaid äh, inimesi, tegemist on äh, massitapmistega, äh, ohvrid langevad ka ähm, organitega kaubitsemise ohvriteks. väga paljud on pidanud seetõttu põgenema nendest piirkondadest ja nende tapmiste eest. ja ma ei usu, et siinkohal oleks ekslik kasutada terminit genotsiid äh, Äh, sellel on ka rahvusvahelises õiguses oma tähendus. me peame hukka mõistma inimõiguste rikkumise äh, ISISe poolt, äh, mis on korda saadetud usuvähemuste vastu. ning Euroopa Liit peab samuti töötama selle nimel, et teadlikkust rohkem tõsta sellest küsimusest. Te ütlesite igati õigustatud, proua Mogherini, et rändeprobleemid on meil suured, kuid samuti äh, me näeme, et religioosne vägivald kasvab, need kaks nähtust on paralleelsed ning me peame nende vastu võitlema. me peame tegema kõik selleks, et tõepoolest üritada kaitsta vähemusi, aitäh. aitäh ja nüüd üheks minutiks kolleeg Pelder. aitäh sadad äh, Süüria äh, kristlik äh, linn on ISISe ohu all, selle linna elanikud iga päev peavad kaitsma oma linna. Nad väärivad koos teiste kristlike kaitsejõududega igasugust toetust, otsest toetust, koolitust, sõjalist abi ja nii edasi. kahjuks aga Sadati linn on pidanud ennast aastaid kaitsma, kuid peab nüüd jällegi ennast hakkama kaitsma. Süüria vab-, seal saadeti kor-, seal on korda saadetud tõeline, tõelised ta-, tapatalgud, usuvähemused Süürias on ohus, neid peetakse Bashar el-Assadi liitlasteks me peame muret tundma nende äh, usuvähemuste saatuse vastu nii selles piirkonnas kui ka äh, riigi piiridest väljaspool. suur aitäh, kolleeg Pelder ning nüüd palun poolteist minutit proua Helveni. suur tänu, härra president, räägin oma emakeeles, ungari keeles. suur aitäh kui me tõstatame küsimusi, siis peame neile ka vastuseid leidma. me peame eh, mõistma, et tegemist on genotsiidiga, peame seda tunnustama. ja see peab meid ka tegutsema panema. ma hakkan väsima sellest, et me arutame kristlike vähemuste olukorda, teeme avaldusi, aga midagi konkreetset ette ei võta ma nägin seda Iraagi puhul. Euroopa Liit omab humanitaarprogramme, millega saab aidata tagakiusatuid. pöörduksin komisjoni poole, küsiksin, kuidas oleks võimalik paremini kohapeal lahendusi leida, mida komisjon on valmis tegema selleks, et abistada alles jäänud elanikkonda üle miljoni inimese on piirkonnast juba lahkunud, nii et ma räägin neist, kes on alles jäänud. räägime rahast ning finantstoetusest palju, aga me unustame, et on võimatu usukogukondadel saada toetust Euroopa vahenditest. kui ma külastasin seda piirkonda, siis mõistsin, et Euroopa Liit peab tegutsema seal ja siinkohal me tahaksime, et Euroopa Komisjon oleks partneriks. suur aitäh, proua Koomes, palun. Internatsionaalne Siria, Iraaki, Liibüa. Süürias, Iraagis, Liibüas äh, see on rahvusvaheline sekkumine vajalik, kurdid, kõik etnilised ja religioossed vähemused äh, praegu on vägivalla ohus, neid ohustab Daesh ning ka teised terroristlikud rühmitused Kurdistanis, Iraagis õnnestus Daeshi käest pääseda äh, ühel grupil. aga Euroopa Liit ometigi hoolimata kõigist neist vägivallaaktidest ei ole nõudnud äh, sõjaväelise kohaloleku suurendamist ning äh, ei ole sekkunud otseselt kui me tahame kaitsta usk, religioon ja kultuur on Lähis-Idas, siis me peame tagama, et nad, et inimesed saaksid oma kodudesse jääda, nad saaksid öö, ähm, oma südametunnistuse kohaselt uskuda. aga me peame selleks oma tegevust äh, koordineerima, me peame koordineerima võitlust Daeshi vastu. praegu on Daesh nagu mitmepäine lohe, aga me peame vaatama, kes neid toetavad, me peame nende vastu võitlema. aitäh, nüüd üheks minutiks kolleeg Jurek. suur aitäh. sellist tragöödiat poleks juhtunud, kui aastaid tagasi oleksime me meeles pidanud, et meie turvalisus ja kristlaste turvalisus Lähis-Idas peaks olema üheks meie prioriteetidest oma poliitikas. see oleks pidanud nii olema, see oleks pidanud olema üks neist asjadest, mille me oleksime pidanud kaasama kõikidesse oma poliitikatesse ning äh, ka läbirääkimistesse oma liitlastega. see, mida me nüüd näeme, on inimkatastroof. me peame nüüd kõik oma jõud kokku koguma äh, et selle vastu võidelda, aga me peame sellest ka omad järeldused tegema. ma toetan kolleegi, kes nimetas toimunud genotsiidiks, ma olen temaga nõus, aga me peaksime samuti hukka mõistma vihkamise, kristlaste vastu suunatud vihkamise. suur aitäh! suur aitäh, kolleeg Jurek ja palun poolteist minutit, härra Kelam. Last year eelmisel aastal tuhandeid kristlasi hukati nende usu pärast. paar aastat tagasi oli nende arv väiksem, kaks tuhat. Iraagi kristlas-, kristlikke elanikkond on vähenenud neli korda viimaste aastatega. kristlased on kõige tagasi kiusatuim grupp äh, praegu maailmas. eelmine aasta on, oli kõige hullemaks aastaks me näeme, et sallimatus on muutunud kõike levinuks. me peame selle vastu ka välja astuma. nüüd tuleb nimetada tegusid nende õige nimega, tegemist on terrorismiaktidega, inimkonnavastaste tegudega ning genotsiidiga. mida tuleb teha? esmalt usuvabadus äh, kolm, suhetes kolmandate riikidega on oluline ning kui äh, tegemist on äh, kristlaste vastu suunatud kuritegudega ja teiste usuvähemuste vastu suunatud kuritegudega, siis tuleb minna rahvusvahelisse kohtadesse. samuti tuleb tagada, et usuvabaduse tagamine toob endaga kaasa lisaväärtust, sellepärast et tegemist on Äh, väga tugeva vahendiga, mille abil saab neutraliseerida äärmuslasi ning veel Euroopa Liidu poliitika äh, Lähis-Idas peaks põhinema religioossel õiglusel. kõnelejad katkestatakse. Ähm, suur aitäh ja palun üks äh, minut proua Kosta. Doesn't work? Okay. Grazie Presidente suur aitäh! Äh, me räägime Daeshi poolt okupeeritud äh, territooriumist, kus toimuvad massimõrvad ja tagakiusamine. Äh, Süürias, Nigeerias, Iraagis kiusatakse taga kristlasi, tegemist on genotsiidiga vastavalt ka ÜRO definitsioonile, sellepärast et tegemist on tagakiusatud usurühmaga. peaaegu sada tuhat ohvrit on juba olnud ning põgenenud on miljoneid ÜRO ei ole ka tegutsenud, meil on puudu sellest, et kvalifitseeritakse seda nii, nagu peab. me me näeme, et Daeshi äh, võitlejad ründavad äh, kristlikke mälestusmärke, äh, kultuurilisi mälestusmärke, tegemisi on ka kultuurilise genotsiidiga ja ka seda tuleb tunnustada. proua Mogherini, ma mõistan, et, et te tahate konkreetselt humanitaarküsimustes tegutseda, te toetate dialoogi, te toetate ennetamist ning te toetate samuti seda, et oleks tingimused rahu loomiseks, aga ma arvan, et tuleks veelgi kaugemale minna suur aitäh teile ning palun üks minut äh, kolleeg Skripek. suur aitäh, lugupeetud president, kõrge esindaja, kolleegid, täna me keskendume jällegi äh, ISISe poolt toimet pandud massitapmistele äh, usuvähemuste vastu. miks ei nimetata seda genotsiidiks, nagu kolleegidki tahaksin seda küsida? inimesi tapetakse usu pärast. teatud piirkondades kaheksakümmend protsenti eh, kristlastest on eh, eh, sunnitud lahkuma või tapetud. paljud kirikud on hävitatud. nii on juhtunud Süürias, Iraagis kui ka Türgis. lugupeetud kõrge esindaja, meil on vaja konkreetseid samme komisjoni poolt, et sellele lõpp teha. me näeme seda ka Euroopas, me näeme, et kristlased on jõudnud Euroopas põgenikelaagritesse Äh, mida me äh, saame teha, kui me tahame lõpetada äh, massimõrvad ja tahame loodust pakkuda, siis tuleb nimetada seda genotsiidiks, nüüd me peame aitama Süüria sellele seada demokraatlike, demokraatlikud institutsioonid, aitäh. suur aitäh ja poolteist minutit, härra Tajani. E kaks tuhat kakskümmend Iraagis ja Süürias vastavalt arvamustele enam ei olegi äh, kristlasi ei ole enam ka teisi vähemusi, kuidas jääda siin ükskõikseks? Hillary Clintonil on õigus üteldes, et tegemist on, on genotsiidiga. Euroopa ei saa liituda ei saa mitte eirata seda, mida ütleb üks suurimaid äh, tegijaid Ameerika Ühendriikide poliitilisel maastikul, tegemist on võib-olla tulevase presidendiga. toetus kõigile kannatanutele on muidugi teretulnud, igasugune poliitiline algatus on äh, teretulnud, aga me peame oma hääle kuuldavaks tegema. me peame kaitsma omaenda väärtusi, Euroopa on olemas sellepärast, et usub selles, et üksikisik on oluline, eh, usub sõnavabadusse, usuvabadusse ja me peame kaitsma neid väärtusi ka väljaspool Euroopa Liidu piire ja me peame kaitsma usuvabadust, me peame genotsiidiks nimetama eh, seda tagakiusamist, mis leiab aset iga päev praegu maailmas ja me, see peab olema meie jaoks prioriteediks, sellepärast et nagu ütlesin juba, me peame si-, sellepärast, et siin on mängus meie põhiväärtuste kaitse, kui me seda ei tee, kui me ei kaitse neid põhiväärtusi, siis äh, muutub Euroopa üha nõrgemaks, suur aitäh! suur aitäh, kolleeg Tajani! proua Kill. lugupeetud kõrge esindaja, Daesh on tapnud, piinanud, röövinud ning äh, seksuaalorjastanud vähemuste esindajaid Iraagis ja Süürias. sellel nädalal nelisada inimest on tapetud või röövitud Süürias ja täna kinnitati üle, et vanim kristlik klooster Iraagis äh, lammutati maha aga Pakistanis, Afganistanis, Nigeerias Talibanid on äh, Daeshiga ühinenud, Euroopa Liit, ÜRO peavad tegutsema selleks, et kaitsta vähemusi äh, äärmuslaste rünnakute vastu. minu kolleeg äh, Westminsteris kutsub üles Ühendkuningriigi valitsust äh, Äh, nimetama neid tegusid genotsiidiks. ma kutsun teid küll toetama seda algatust. paljud äh, mitu häält ÜRO-s räägivad kõvemini ja neid on kergem kuulda võtta kui ühte häält ning äh, selliste koleduste äh, kordasaatjad peavad nende tööde eest ka vastust andma. suur aitäh, proua Kill ja härra Petrovski, üks minut kristlased on maailmas kõige tagakiusatum väänus. eelmise aasta parlamendi resolutsioon ütleb, et igal aastal langevad tagakiusamise ohvriks rohkem kui sada viiskümmend tuhat kristlast. juba mõnda aega mõrvab ISIS kristlasi. ISIS hävitab ka nende kirikuid ning hukkab inimesi inimesed uputatakse. see, mida ISIS praegu teeb, on ilmselgelt genotsiid. eelmisel aastal nõudis seda ka USA kongress, aga see algatus äh, äh jäi toppama. nüüd on näha, et suur hulk meie parlamendisaadikuid soovib ISISe kuritegusid genotsiidiks nimetada ning ma arvan, et nii, sellist sõna me peamegi kasutama. suur tänu, kolleeg Petrovski, poolteist minutit nüüd, kolleeg Milamon. suur tänu, meie parlament on vastu võtnud juba erinevaid äh, seisukohti Lähis-Ida äh, ja Aafrika vähemuste vastaste kuritegudega kohta. aprilli, eelmise aasta aprilli meie resolutsioon ütles, et kristlased on kõige tagakiusatum vähemus maailmas, seda on kor-, korratud ka juulis ja detsembris toimunud konverentsidel meie majas. me peame tõsiselt võtma kristlaste tõsist olukorda Lähis-Idas. ISISe ja teiste terroristlike rühmituste julm ähm, käitumine kristlaste suhtes nõuab hukkamõistu me peame hukka mõistma kirikute hävitamise, nüüd äh, hävitati ka väga vana ja suur klooster, kristlased äh, moodustavad ainult neli protsenti Lähis-Ida rahvastikust, sada aastat tagasi oli neid umbes kakskümmend protsenti. kui Daesh, äh, ISIS hävitatakse, siis on see esimene samm E-, eelmisel aastal kuulsime äh, proua Mogherinit ja teisi tähtsaid inimesi rääkimas, et äh, tuleb äh, nimetada seda asja genotsiidiks, ma tahaksin teada nüüd, mida nõukogu sellest arvab. ISISe kuritegu, kuriteod ei jää karistamata, me peame nõudma, et ÜRO hakkaks aktiivsemalt siin tegutsema. suur tänu, kolleeg Milan Mon, järgmisena poolteist minutit kolleeg Kardini suur aitäh. me peame mõistma, et äh, islami totalismi äh, on hakanud äh, tõsiselt ohustama kõiki kristlastel äh, ei ole enam mingit valikut neis piirkondades, kas usku vahetada või surra äh,. seda väga paljud kristlased on lahkunud oma kodukohast, viiskümmend, seitsekümmend protsenti kristlastest, Süüria kristlastest on lahkunud, ka Iraagis on sama asi toimumas. kristlased on kõige tagakiusatum kogukond praegu kogu maailmas. osades piirkondades, nagu äh, öeldud, ei, ei jõua ka ÜRO abi kristlasteni, sellepärast et kristlastel ei ole julgust minna nendesse laagritesse, kus, äh, kuhu ÜRO abi jõuab me oleme näinud äh, ISISe poolt äh, kopti kristlaste maha äratud väid, aga me ei tohi mingil juhul alahinnata selle genotsiidi tähtsust. kuidas seda nimetada, kuidas te tahate seda nimetada? tegemist on niivõrd suure tagakiusamisega. üheksakümne esimesel aastal on langenud äh, mõningates piirkondades kristlaste protsent äh, üheksakümne kahe protsendi võrra, kui me äh, sellest räägime, siis me ei saa rääkida lihtsalt tagakiusamisest, vaid genotsiidist ja me peame juriidilise raamistiku sellele andma. suur tänu, proua Gardiini, järgmiseks ühe, järgmisena üheks minutiks kolleeg Venta. aitäh. mitmed kolleegid on maininud, et džihadistid hävitasid järjekordse ajaloolise monumendi, Mosuli lähedase kloostri, niinimetatud islamiriik on hävitanud sadu ajaloolise, ole, ajaloolisi monumente, nad hävitavad kõik, mis on vastuolus nende islami tõlgendusega. vähemused hävitatakse, kristlasi piinatakse ja mõrvatakse. Nende kultuuripärand hävitatakse. sellega kaasneb kristlaste arvu suur vähenemine kristlased on seal piirkonnas elanud terve igaviku, kahelt ja poolelt miljonilt on aga nende arv langenud kaheksasajale tuhandele. Vägivalla alla on langenud ka kurdid ja siidid ja teised, me peame tagama seal piirkonnas usuvabaduse ning ISISe tegevust tuleks nimetada inimsusevastaseks ning genotsiidiks aitäh, kolleeg Venta. järgmisena üheks minutiks kolleeg Dias Temera. aitäh. tagakiusatud vähemustel on vaja õiglust, hüvitust. ÜRO inimõiguste kõrge esindaja juba kasutas sõna genotsiid ning on üldiselt teada, et genotsiid on kirjas ka rahvusvahelise tribunali statuudis. proua Mogherini rääkis siin rahastamisest, õiglusest, rahvusvahelisest äh, lahendusest ja diplomaatiast. aga kõigepealt tuleb äh, õigust mõista, kui terror lõpeb ja seda ta kindlasti teeb, siis tuleb ka õigust mõista, terroristid peavad teadma, et nad viiakse rahvusvahelise tribunali ette, et nad mõistetakse seal süüdi nende kuritegude eest. see on ülesanne, mida teie peate täitma. Te peate tagama, et need kurjategijad ka tribunali ette tuuakse. suur tänu, kolleeg Dias de Meera, järgmisena kolleeg Kovatšev. Геноцидът срещу християни, язиди и други младсинства от страна на Ислямска държава в Сирия и Северен Ирак –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 mitte ainult Süüria valitsuse poole ei peaks me pöörduma, vaid ka rahvusvahelise üldsuse poole, sellepärast et ÜRO Julgeolekunõukogu ei ole suutnud veel kokku leppida sekkumises. see sekkumine oleks aga võinud vältida taolisi massitapmisi. proua Mogherini, ükskõik kuidas me nimetame neid tegusid me peame igal juhul tugevdama Euroopas koostööd julgeoleku ja kaitse küsimustes ja me peame looma Euroopa-ülese eh, kaitse ja luurestruktuuri. see oleks eh, ohvrite huvides ja meie endi huvides ka. aitäh, härra Kovatšev, järgmisena üheks minutiks proua Manescu. suur tänu, härra president, kõigepealt tahaksin öö, eh, tunnustada kolleeg Adaktussoni ning volinik Mogherinit toetuse eest, räägin nüüd emakeeles. kogu ISISe poolt kontrollitaval territooriumil viiakse läbi koledusi, inimesi piinatakse, võetakse seksorjadeks, seda kogevad usuvähemused ning seda tuleb nimetada genotsiidiks me peame reaalsust tunnustama, al-Baghdadi ütles, et kristlaste ja juutidega koos eksisteerimine on võimatu. ISISe tegevus näitab, et nende eesmärk on osaliselt või täielikult hävitada teatud etnilised rühmad. kristlaste hulk Iraagis ja Süürias äh,, Iraagis on äh, äh langenud drastiliselt ning Süürias viiskümmend protsenti. meil on vaja rahvusvahelise kogukonnana tõhusamalt tegutseda, pärast Srebrenitsas toimunud genotsiidiks öö, äh, nimetamist lubati ju, et selline asi kunagi rohkem ei toimu. suur tänu, proua Manescu, järgmisena üheks minutiks äh, kolleeg Jimenez. aitäh, härra president daamid ja härrad, siin parlamendis me peaksime me rääkima ju usuvabadusest, religioonivabadusest äh, ning sellest, et äh, selle eest ei tohiks äh, inimesi hukata. mina olen kristlane ja uhke selle üle. aga samas usume aga inimõigustesse. me peame kaitsma neid kristlasi, keda rünnatakse ISISe poolt ma räägin siin nendest kristlastest, keda müüakse viiekümne euro eest ning kümneaastaseid tüdrukuid saja euro eest. Neil on valida, kas teenida või surra. ning me peame paluma ka ÜRO-d, et nad peaksid tegema kõik võimalikku ja mittevõimalikku äh, takistamaks edasiste ohvrite tekkimist. me peame mitte, midagi ju ette võtma. suur tänu, kolleeg Jimenez Peseril, järgmisena kolleeg Petir, poolteist minutit. E, aitäh, härra president. mõrvad, piinamine, kristlaste tagakiusamine, sümbolite ja kirikute põletamine ja hävitamine tähendab seda, et kristlaste eest Lähis-Idas on ainult üks valik, kas jääda kristlasteks ja riskida eluga või öelda lahti oma usust ja jääda ellu. see on ülim kuritegu. aga kas on tõesti vaja, et Lähis-Idast kristlased kõik kaoksid selleks, et me hakkaksime seal ISISe poolt toime pandud nimetama geno-, genotsiidiks. ennem Esimest maailmasõda oli Lähis-Ida elanikkonnast kakskümmend protsenti kristlased, nüüd on neid ainult neli protsenti. viimase kümne aasta jooksul on Iraagi kristlaste äh, arv vähenenud ühelt koma neljalt miljonilt umbes kolmesajale äh, tuhandele. Äh, Süürias sa-, ühelt koma kahekümne viielt miljard, mil-, milja-, miljonilt viiesajale tuhandele. umbes sada nelikümmend kirikut on Süürias hävitatud, kõige vanem äh, klooster ähm, Iraagis püsis tuhat nelisada aastat ning nüüd on ta ainult äh, varemetes. me peame nimetama äh, seda genotsiidiks ning nad ütlevad, et me hävitame kõik kristlased, kui, kui meie seda ei suuda, siis äh, suudavad seda meie lapsed. kristlased on kõige tagakiusatum inimrühm maailmas, nad on genotsiidi ohvrid ning me peame midagi tegema, et seda takistada. suur tänu nüüd, härra Poltsak. aitäh. minu arvates on siin juba selgelt välja öeldud, et see teema vajab meie suurt tähelepanu siinkohal tahaksin ka öelda, et usuvähemused, usuvähemustel ei ole mingisugust võimalust sellistes tingimustes ellu jääda. tõesti on ju tegemist rünnakutega kristlike vähemuste vastu. Euroopa on ka raskes olukorras võttes arvesse, et paljud juudid lahkuvad Euroopast, see ei jäta ka Euroopast ilusat pilti. Iraagis ja Süürias aga on ISISe tegevuse puhul tegemist tõesti genotsiidiga. usuvähemused on ohus selge on ka see, et põhiväärtused nagu sallivus ning mittediskrimineerimine, mis on meie tsivilisatsiooni osaks, on seal küsimärgi alla sattunud. Need kriteeriumid äh, vajavad kaitsmist ka rahvusvahelist rahu silmas pidades. me peame rahvusvahelise üldsusena aktiivsemalt tegutsema Äh, ning me peame ISISe tegevust nimetama genotsiidiks. suur tänu, nüüd vaba mikrofon. kell on päris palju ning äh, sõnasoovijaid on kaks korda nii palju, äh, kui meil aega on. ma annan igale fraktsioonile, igast fraktsioonist ühele inimesele sõna ning äh, eelistan neid inimesi, kes äh, minu info kohaselt väga sageli pole siin sõna saanud. esimesena proua Zaborska. aitäh, härra president, proua kõrge esindaja. ISIS, ISISe poolt tehtud peaks parlamendi ja komisjoni poolt nimetama genotsiidiks. me peame rõhutama seda, et ÜRO Julgeolekunõukogu peaks vastu võtma resolutsiooni, mille, äh, millega ISISe teod äh, suunatakse rahvusvahelisse tribunali kristlaste ja teiste usuvähemuste tagakiusamine Süürias ja Iraagis on sarnane äh, Ruandas ja Srebnitsas toimunuga sealsed inimesed eeldavad, et rahvusvaheline üldsus mõistab nende kannatusi, nad ootavad õiglust ja solidaarsust. kui me nimetame neid tegusid genotsiidiks, siis saame me paremini kaitsta Iraagi ja Süüria kristlasi, kes on langenud radikaalsete äh, sam-, samuti saame kaitsta Euroopa põgenikelaagrites inimesi radikaalsete salafistide eest. suur tänu, äh, kolleeg Zambaski. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо комисар! няма никакво съмнение безспорен факт е че ислямска държава избива в северна suur aitäh islamiriik saadab korda tapmisi Iraagis, Süürias. tuhanded kristlased, kurdid, šiidid on hukkunud, me teame seda kõik. ja me oleme korduvalt seda küsimust arutama, juba aasta me arutame neid küsimusi ja mis me siis teinud oleme? mitte midagi ma tahaksin ütelda seega järgmist. ISIS ei pea sõda avaldustega. ega ta ei pea sõnasõda. kui me ei taha kasutada sõna islam, siis on asi selles, et me ei taha nimetada asju oma õige nimega. Türgi aitab Süüriat Äh, annab relvi, annab ravimeid. me peame asju õige nimega nimetama. proua Mogherini, me peame jõudma rahvusvahelisel tasandil kompromissile, mis võimaldaks sõjalist sekkumist, aitäh. suur tänu. Äh, järgmisena kolleeg Siliki ootis. suur aitäh, president proua Mogherini see traagi-, traagiline olukord, kus jätkuvad mõrvad ja osavähemuste massimõrvad ISISe poolt on kontrolli alt väljunud, kristlased, jesiidid, juudid mm, ja teised usuvähemused on igapäevaselt ohu all. ISIS püüab saavutada olukorda, kus kedagi enam järele ei jää. me peame otsustavalt tegutsema. Euroopa liidul on samuti teatud vastutus, sest ähm, tulenevalt asjaolust, et me ei tegutsenud piisavalt otsustavalt, äh, Prantsusmaa ja Saksamaa andsid raha džihadistidele ja riigi, oleme püüdnud äh, muuta Lähis-Ida piire ja me peame loobuma silmakirjalikkusest, peame arvestama nende põhjustega, mis äh, tekitasid ISISe. me peaksime andma konkreetset toetust kõikidele algatustele, mis aitavad saavutada rahu Lähis-Idas. suur tänu, äh, härra Janko. Um, I wish we could discuss blasting ISIS back to the ma loodan, et selleks, et me saaksime ISIS saata tagasi kiviaega, kuhu nende ideoloogia kuulub. aga selle asemel arutame šokeerivat välispoliitikat, äh, kaitsepoliitika äh, eelarve vähendamine tooride poolt, äh, samuti Tööpartei, kes ISISega läbirääkimisi on pidanud, on aeg, kus me nüüd nendele elajatele ütleksime, et ei võida mitte kunagi suur tänu, kolleeg Eiko, Robert Maier. Robert eh, Maier, mul on põhimõtteline küsimus. kuidas nüüd teie eh, käitumist tõlgendada? Te ütlete, et eh, iga fraktsiooni liige saab sõna, igast fraktsioonist saab üks inimene sõna, minu fraktsioonist pole keegi sõna saanud ma ei mõista, miks te midagi teatate ja siis oma, hiljem oma sõna ei pea. tavaliselt te juhite koosolekut väga korrektselt, palun jätkake seda ka edaspidi. seega palun andke mullegi sõna. suur tänu, härra Obermeier. kas te ennem soovisite sõna? ma arvasin, et te soovite sinist kaarti näidata ja ma juba näitasin, et ütlesin, et sinist kaarti me täna ei kasuta härra Obermeier, ma annan teile sõna. suur tänu, härra president, te olete suuremeelne. ma tahaksin öö, rõhutada, et väga oluline on öö, hukka mõista see, need kristlastevastased kuriteod, aga sellest ei piisa. me peame Äh, ka rünnakuid usuvähemuse äh, vastu enda juures hukka mõistma, me peame näitama üles äh, solidaarsust vastuvõtvate riikide vastu. siin mainiti sõna genotsiid. ning süüd, süüdi olevad riigid peavad siin ka vastutuse võtma, ma mainin siin süüdi Saudi Araabiat, Iraaki ja nii edasi Euroopas ei tohi me vaiki olla, me peame aktiivsemalt tegelema, tegutsema ning eelkõige kaitsma just oma kristlastest sõpru. suur tänu, härra Obermeier. vaba mikrofoni voor on nüüd läbi. lõpetuseks saab komisjoni nimel veel kord sõna proua Mogherini. suur aitäh, president. lubage mul alustada genotsiidi defineerimise küsimusest, sest äh, see ei olnud mitte vastumeelsus, eks ma ei käsitlenud seda avakõnes, aga genotsiidi kohta kehtivad väga konkreetsed õiguslikud kriteeriumid ja praegu on käimas töö pädevates institutsioonides ÜRO-s selle kallal ja ainus viide genotsiidile ÜRO dokumentides on praegu eelmisest aastast, kolmeteistkümnendast märtsist kaks tuhat viisteist. ÜRO inimõiguste eh, ülemesindaja raportis eh, Iraagi inimõiguste ja olukorra kohta ja Islamiriigi tegevuse kohta ja selles raportis on info vägivallaaktide kohta, mille on toime pannud, mis on toime pandud tsiviilelanike kohta või etniliste või usuvähemuste kohta ja raportis on leitud, et mõned nendest vägivallaaktidest võivad kujutada endast genotsiidi ja siidide puhul ja eh, teiste vägivallaaktide puhul võib tegemist olla sõjakuritegude ja inimsevastaste eh, kuritegudega. kui me soovime olla täpsed ja jääda õiguslikku raamistikku, milles me tegutseme, paljud teist viitasid sellele, et, et sellel on ka õiguslikud tagajärjed, siis see ongi see õiguslik tagajärg, raamistik, milles me peame tegutsema. ja äh, Euroopa Liidul ei ole kohta ÜRO-s, aga me jälgime ÜRO-s toimuvaid arutelusid ja tahaksin rõhutada ka seda, et paralleelselt selle protsessiga äh, tuleb tegutseda konkreetselt ning äh, mitte ainult teha põhimõttelisi avaldusi, mis muidugi on ka väga olulised, aga see piirkond vaatab meie poole ja vähemused vaatavad meie poole. Äh, et loomulikult sõnadega enda kaitsmine on samuti oluline, aga tähtsad on ka teod. ja alustaksin millestki, mida väga konkreetselt üksteist mainis õiguse ja vastutuse küsimus, nagu ma enne ütlesin ja rõhutaksin seda veel kord, Euroopa Liit toetab äh, äh, Süüria rahvusvahelist sõltumatut uurimiskomisjoni, mis kogub tõendeid äh, toime pandud vägivalla kohta ja see on väga asjakohane tulevaste õiguslike sammude seisukohast. ning Euroopa Liit, nagu üks sõnavõtja samuti rõhutas, on üles kutsunud ÜRO Julgeolekunõukogu Äh, viima Süüria olukorra rahvusvahelisse kriminaalkohtusse. ja tahaksin lõpetuseks ka rõhutada ja ma saan samuti aru, et äh, aeg on väga hiline et on äh, kolm või neli asja, mis on meie jaoks absoluutselt prioriteetsed selleks, et kaitsta usuvähemusi Lähis-Idas esiteks äh, vabastada need piirkonnad, mille Daesh on okupeerinud Iraagis ja Süürias eriti ja muuta need turvaliseks, mm, taastada normaalne elu nendes piirkondades ja siin tuleb mängu meie humanitaarabi Iraagis, sest äh, seal on meil parem juurdepääs ja loodetavasti üha rohkem ka Süürias. Conditions teiseks peame looma tingimused selleks, et oleks võimalik kaasata ühiskonna loomisesse kõik kogukonnad riigis ja pigemini taasluua need tingimused, sest et tegemist on ju tegelikult riikidega, kus aastasadu või lausa aastatuhandeid elasid erinevad kogukonnad rahumeelselt koos, üksmeeles ja erinevused nende vahel oli pigemini rikastavaks elemendiks ühiskonnas ja nüüd siis ühe punkti juurde, mis on minule eriti oluline ja ma ei räägi siin mitte poliitilisest vaatenurgast, vaid äh, pigemini lihtsalt äh, inimlikust seisukohast ja mind üllatab see, et see täna esile kerkinud ei ole. Äh, nii palju, kui mina näiteks kuulsin kristlastelt Arvilist, siis peamiseks probleemiks on nimelt järgmine küsimus, et kas turvalisem on jääda Lähis-Idasse või sealt lahkuda nii et ikka ja jälle arutatakse seda, äh, kuidas ja kas ähm, taastada pluralistlik ühiskond Lähis-Idas, nii et see on küsimus, mis puudutab inimesi, mille on okupeerinud äh, islamiriik Iraagis ja ka mujal. nii et me peaksime tähelepanu pöörama sellele ka omaenda aruteludes ning äh, me peaksime pakkuma võimaluse inimestel valida nimelt luua turvalised tingimused selleks, et nad saaksid piirkondadest lahkuda ja see tegelikult äh, läheb kokku pagulaste toetamisega, millest rääkisite teie ja siin me räägime kõikidest pagulastest, nii nendest, äh, sealhulgas ka nendest, kes on äh, vähemuste esindajad. peame neid kaitsma juba seal, kus nad on ning siis hetkel ja siis edasi veel pakkuma neile turvalised tingimused ka selleks, et tagasi äh, pöörduda koju selleks, et taastada pluralistlik ühiskond Lähis-Idas. mina isiklikult usun, et see on suureks väärtuseks, Lähis-Ida on üks nendest maailma piirkondadest, kus on väga palju erineva taustaga ehm, erineva etnilise, usulise ja nii edasi taustaga inimesi on elanud koos ning on näidanud selle võimalikkust ka ülejäänud maailmale nüüd siis tuleb lahendada suurim probleem, nimelt konfliktid sest vaid siis, kui konfliktid on lahendatud, on võimalik vähemustel pöörduda oma koduriiki tagasi. ja me ei peagi alati keskenduma mitte vaid konfliktipiirkondadele, vaid ka piirkondadele, kus on suured šansid, et konflikt tekib. nimelt investeerima ühiskonna avatusse, demokraatlikesse institutsioonidesse, edendama inimõigustest kinnipidamist, pluralismi ning kaasavud igal pool ja mitte ainult Lähis-Idas, siin jah, me konkreetselt räägime nüüd ähm, äh, islamiriigi konkreetsest juhtumist, aga tegelikult äh, toimub see ikka ja jälle üle terve maailma, Aafrikas, Aasias, ärgem unustagem, mis juhtus äh, Liibüas näiteks kristlastega, Egiptus ja ka teised riigid, nii et me peame vaatama laiemat pilti, tegutsema kohe andma igasugust toetust, sealhulgas humanitaarabi. me peame looma soodsad tingimused kaasava ühiskonna, pluralistliku ühiskonna loomisele kõikjal ning diplomaatiliselt tegutsema selleks, et lõpetada konfliktid, mis hetkel on suureks probleemide allikaks Lähis-Idas usuvähemustele. tänan suur tänu, proua Mogherini. sellega on see arutelu lõppenud.